Kreeka Vabariigi pädevad asutused on mulle edastanud äh, taotluse äh, võtta ära parlamendi saadiku puutumatus Manolis Kefalogianiselt äh, seoses uurimisega, mis tema suhtes toimub. nii vastavalt meie kodukorrale edastasime selle taotluse õigusasjade komisjonile, kes on selles valdkonnas pädev.